nüüd siis hääletuste juurde ja esimene punkt hääletusel on proua Jotova raport ombudsmani aastaaruanne poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. tunnustusavaldus proua raportöörile, järgmine punkt, proua Angelili raport laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning laste porno direktiivi eelnõuga muudatusettepanek üks, eraldi hääletus, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni eelnõu nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada? siis sulgeme hääletuse. ja see on selgelt vastu võetud. Äh, õnnitlussõnad meie raportöörile. järgmine punkt hääletusel äh, proua Lamberti raport miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsusega isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatusdirektiivi eelnõuga, on tegemist esimene muudatusettepanek, kaasas esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd siis seadusandliku resolutsiooni eelnõu, muudatusettepanek kaks poolt, vastu eraldi, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsiooni eelnõu nimeliselt hääletusel, hääletus on avatud. oleme jõud kõik hääletada, seega on see suletud ja vastu võetud, äh, nii et äh, järjekordselt tunnustus raportöörile järgmine punkt hääletusel eh, Euroopa resolutsiooni ettepanek kuue fraktsioonilt, eh, nimelt palutakse Euroopa Kohtult arvamust Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise broneeringu infot käsitleva lepingu kohta resolutsiooni osas siis nüüd hääletame poolt, vastu, erapooletud, üsna selgelt tagasi lükatud ja nüüd läheme siis edasi ja hääletusele tuleb proua Intveldi raport Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise broneeringuinfo ko-, töötlemise ja edastamise kohta. resolutsiooni eelnõu hääletusele nimeliselt, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud. ja see on vastu võetud, nii et tunnustus raportöörile järgmine punkt hääletusel on seitse resolutsiooni eelnõud olukorra, eelnõude elukorra kohta Egiptuses ja Süürias, eriti öö, kristlike kogukondade eluolu osas. kõigepealt mulle tundub, et härra Mauro on soovinud siin esitada suulise muudatusettepaneku. suur tänu, proua president, ma loen väga kiiresti ette selle tehnilise muudatusettepaneku, mis on äh, kokku lepitud, lõige viis, kutsume üles lii-, Euroopa Liidu liikmesriike pidama kinni Euroopa Liidu ühispositsioonist relva ekspordi osas, kutsume üles komisjoni aseesimehe, esimeest ja välisasjade voliniku Catherine Ashtonit kutsuma üles liikmesriike täies mahus rakendama ja kinni pidama ühispositsiooni seisukohtadest, aitäh, kas keegi on sellele vastu, küsib proua president. paneme siis selle muudatusettepaneku hääletusele poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, resolu-, ühisresolutsioon täies mahus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena hääletame äh, resolutsiooni ettepanekute osas mis puudutavad Ukrainat, äh, lõige kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. Ei saa täpselt aru, nii et palun, kolleegid, kontrollime elektrooniliselt teine osa lõikest kaks, palun. jõudsite hääletada, siis on nüüd hääletus suletud, vastu võetud lõige kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksa, eraldi hääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsiooni eelnõu täies mahus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd, kallid kolleegid, keskkonnakomisjoni resolutsiooni ettepanek äh, antimikroopsete resistentsuse kohta palun märkige, et äh, lõige kolmkümmend kaks äh, õige tekst äh, pannakse siis vastu võetud tekstidesse uuesti sisse, muudatus viis palun, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsmes muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kui jõudsite hääletada, siis võime vast sulgeda hääletuse tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaheksa poolt, vastu, era, erapooletut. kontrollime palun üle. hääletus palun avada. jõudsite hääletada? see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek number kolm, samuti nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis sulgeme selle hääletuse. ja see on vastu võetud. muudatus number kuus, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus number üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on siis nüüd suletud ja see on vastu võetud ja nüüd resolutsiooni eelnõu täies mahus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Thank you. Well, that was very painless. Yes. oh no, you can't. kallid kolleegid ja nüüd siis hääletusselgitused ja kõigepealt Jotova raport äh, härra Silvestres on soovinud sõna. Where is he? Over there, the one in the white shirt.